nii, meie istung jälle algab ja eilse istungi protokollid on olemas, kas nende vastu on kellelgi vastuväiteid? ei ole, sellisel juhul on protokoll heaks kiidetud